Euroopa Liit äh, kõik meie riigid ära rikkus, nii et äh, toogem poliitika ka siia kotta. härra Patson, eelmine avaldus oli avaldus, äh, mis oli vastuseks eile parlamendile, parlamendis öeldule. see oli see reegel, mille alusel ta ütles, teie sõnavõtt oli täiesti kohatu, läheme hääletuse juurde, kallid kolleegid vastavalt päevakorrale. veel kord siis proua Valeni raport Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektide kohta. nüüd meil on kõigepealt äh, plokis poolt muudatused vastu, erapooletud, see on vastu võetud. muudatus neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend, nimeline hääletus. hääletus on avatud. ja nüüd suletud. vastu võetud kolmsada kakskümmend seitse poolthäält, neljakümne esimene kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. nüüd kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt, kui seda soovite seitsekümmend üheksa, hääletus on avatud. hääletus on nüüd suletud. tagasi lükatud kolmesaja kolmekümne ühe häälega. järgmine viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksakümnes kahes osas tein-, teine osa siis nimeliselt veel, kuid nüüd esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa äh, nimeliselt, äh, elektrooniline hääletus on avatud. suletud. see on tagasi lükatud äh, kolmsada nelikümmend kaheksa vastuhäält viiskümmend neli muudatust, palun järgmisena poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hääletusele kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena seitsekümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sellega viies langeb ära. ja hääletame nüüd äh, siis äh, kogu teksti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus resolutsiooni eelnõu, määruse eelnõu elektrooniline hääletus, hääletus on avatud, hääletus on suletud, vastu võetud viies, viissada viiskümmend üks poolt, õnnitlused meie raportöörile. sõna saalist proua Pasešku. kõnelejal ei ole mikrofoni. Non funziona la mia macchina. minu äh, masin ei tööta. keegi tuleb ja teie masinaga korda teeb kohe. okei okay.. okei okay,, who has a macchina problem? kellel veel on äh, makina, ütleb härra president, probleem ehk masina probleem three. okei okay., that's it, please. teenindused tulevad kohe teie juurde. nüüd edasi. kuus resolutsiooni eelnõud olukorra kohta Ukrainas resolutsiooni eelnõud on tagasi võetud. osad nendest. nüüd neljas lõige. selles osas on tehtud suuline muudatusettepanek härra Preda poolt. Mulțumesc, domnule președinte. Mersi, monsieur le président. Je voudrais introduire l'amendement qui suit suur tänu, härra president, ma teeksin järgmise muudatusettepaneku. kutsub Ukraina ametivõime üles mitte ainult äh, ratifitseerima rahvusvähemuste Euroopa konventsiooni, äh, tõhustamaks äh, vähemuste kaitset seal riigis ja tagamaks, et vähemused saavad kasutada ka oma emakeelt. see kõik on väga selge, tuleb arvesse võtta ka poliitilist konteksti, me peame meeles pidama, et Euroopa välispoliitika põhineb neljal inim-, peamisel inimõigusel, kaasa arvatud vähemuste õigused. suur tänu, kas keegi on sellele vastu? sellele suulisele muudatusettepanekule, kui ei, siis paneme selle hääletusele poolt, vastu, erapooletud algne tekst on selle muudatusettepanekuga koos siis vastu võetud ja nüüd äh, muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd edasi. lõige neliteist härra Kaaleril on muudatusettepanek esitada meile annangi teile sõna siis kohe. kui see vastu võetakse, ei ole meil tarvis mitmes osas hääletust. siin öeldakse siis, kutsutakse üles mõõdikute programmi välja töötama äh, kahe tuhande üheteistkümnendast kolmeteistkümnenda aastani. algsest äh, tekstis on see natukene teistmoodi ja see on tegelikult ebakorrektne. kui keegi vastu ei ole sellele ettepanekule, siis me ei hääleta osade kaupa, vaid võtame kogu selle asja, terve selle lõigu siis koos hääletusele. nüüd siis neliteist hääletusel poolt, vastu, era-, erapooletud vastu võetud härra Kaaler, jällegi on teil äh, viieteistkümnenda osas suuline muudatusettepanek, palun. suur tänu. see on lihtsalt üks faktiparandus. Äh, see ei ole siin päris korrektne, ma arvan, et me ei pea siin isegi seda selgitama. Teile on see muudatus laiali jaotatud. kas keegi on vastu, ei ole, siis paneme selle hääletusele viisteist lõige parandatud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. lõpphääletus ühisresolutsiooni osas, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud vastavalt päevakorrale. nüüd eh, siis kuus resolutsiooni eelnõud hääletusel seoses eh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu kolmanda istungjärguga. härra Salafranca on palunud sõna. señor presidente ayer durante eh, el debate del proyecto de resolución que vamos a votar a continuación meie arutelus mõistsime me Orlando Zapata de Valle surma hukka, tegemist oli Kuuba poliitvangiga, kes pärast näljastreiki suri, teda oli omavoliliselt vangistatud ja, ja julmalt koheldud vangistuses. komisjon mõistis need asjaolud tõsiselt hukka ja ma, me paluksime tema perele anda edasi meie sügav kaastunne, Euroopa Parlamendi sügav kaastunne pere näeb suurt vaeva, et korraldada tema matuseid, me tahaksime, et Euroopa Parlament mõistaks hukka Kuuba ametivõimude tegevuse selles küsimuses, Richard Sanchez tema mõrv äh, võib olla on üleskutseks meile kõigile ja iseäranis neile, kes tahavad äh, selle riigiga äh, suhteid parendada, äh, riigiga, kes õõnestab õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi. Είναι σαφές ότι θα εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και θα μεταφέρετε το έτοιμά σας και στον Πρόεδρο. Ja me anname edasi meie sügava kaastunde ja nüüd siis äh, kuue ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena lähme edasi äh, resolutsioonile, mis äh, ühendab viisi fraktsiooni. kõigepealt esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Prokk, teil on sõna härra president, kolleegid, ma sooviksin esitada suulise muudatusettepaneku lõikesse kümme ja paluda seal ka kahes osas hääletust. on äh,, nimelt on arvamusel, et see lisastandardite kontseptsioon rassismi ja teistes küsimustes ei ole tegelikult korrektne, ma sooviksin selles osas lis- äh,, mitmes osas hääletust, sest minu arvates ei saa me siin selliseid kontseptsioone segamini ajada. me ei ütle siin selgelt, et et sama tõsiselt tuleb võtta, kui teisi diskrimineerimisvorme, tuleb võtta ka usuvähemuste diskrimineerimist. ja kui me paneme usuvähemuste diskrimineerimine madalamale tasemele, siis see pole ka õige kallid kolleegid, härra Brock on teinud äh, osade kaupa hääletuse ettepaneku, aga see ettepanek on tulnud liiga hilja. seetõttu tuleb kõigepealt hääletada selle üle, kas me oleme valmis selle osade kaupa hääletusega hääletama. kes on poolt, et me hääletame osade kaupa hääletuse üle? kõigepealt hääletame selle üle, kas oleme poolt üldsegi hääletama, hääletama osade kaupa. vast-. On... kontrollime elektrooniliselt. me ei hääleta. Anyway, is that clear to everybody? Okay, so electronic check. hääletame elektrooniliselt, kes on osade kaupa hääletuse poolt. hääletus on alanud The vote is closed. Is... hääletus on lõppenud, tagasi lükatud mõne häälega, nii et me ei hääleta osade kaupa lõiget number kümme. ja nüüd läheme edasi, hääletame lõiket number seitseteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada kuusteist häält poolt ja muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. hääletame järgmisena lõiget number üheksateist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, lõige number kakskümmend, kes on poolt. härra Prokk, teil on sõna, palun. härra president, ka siin sooviksin ma mitmes osas hääletust. Martin, anna mulle nüüd võimalus selgitada ma sooviksin viimasest lausest kustutada paar sõna. soovime siis er-, mitmes osas hääletust selle kohta, et Euroopa Liit kutsub üles eh, esi-, eh, eh, selleks, et teha soovitused, mõlemad osapooled asuksid mitmepoolsete läbirääkimiste laua taha, me ta-, sooviksime selle osa välja jätta kõigepealt hääletame nagu eelmisel korral, kes on äh, osade kaupa hääletamise hääletamise poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud, nii et me ei hääleta osade kaupa, härra Prokk. Te ei õppinud oma kogemustest, aga kontrollime siis elektrooniliselt, kui te soovite kontrollime elektrooniliselt, elektrooniline hääletus, kas me hääletame osade kaupa, kas olete poolt või vastu. ja tegemist on siis äh, lõikega number kakskümmend, kes on puu-, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmsada kolmkümmend üks häält oli vastu ja lähme hääletusega edasi, hääletame lõiget kakskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja lõige number kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame mm, lõpphääletusena resolutsiooni projekti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της... Για hääletame nüüd äh, resolutsiooni äh, projekti seoses äh, soolise võrdõiguslikkusega ja seda ÜRO soolise võrdõiguslikkuse tegevusplatvormi raames. Peking pluss viisteist, lõige number kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. lõige number kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud lõige üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena hääletame muudatusettepanekut number kaks kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepaneku teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek number kolm kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda elektrooniliselt. elektrooniline hääletus, esimene osa muudatusettepanekust number kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada kakskümmend poolthäält, teine osa muudatusettepanekust number kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. ja nüüd äh, teise, kolmanda muudatusettepaneku teine osa, kes on poolt? palun tõstke käed korralikult üles vastu. ma arvan, et äh, see oli vastu võetud, aga igal juhul kontrollime elektrooniliselt, äh, elektrooniline hääletus äh, ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, nelisada kolmkümmend poolt häält. hääletame lõiget number kümme, nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. esimene muudatusettepanek, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt E, kes on poolt? vabandust, tegemist on põhjenduspunktiga E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena põhjenduspunkt F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudab põhjenduspunkt G, kes on poolt, see on muudatusettepanek number neli, kes on poolt kes toetab muudatusettepanekut number neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, õnnitleme raportööri vastavalt päevakorrale toimub järgmisena hääletus äh, härra Vladimir Manka raporti üle, mis käsitleb parlamendi kahe tuhande kümnenda aasta eelarvestuse muutmist. ja asutame, alustame nimelise hääletusega, tegemist on resolutsiooni projekti hääletusega, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, nelisada kolmkümmend poolt häält, õnnitleme raportööri. järgmine hääletus vastavalt tänasele päevakorrale hääletame proua Totšeu Patraune Vesi raportit kalanduspoliitika reformi rohelise raamatu kohta. kõigepealt muudatusettepanek number kakskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek number kakskümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek Äh, vabandust, kontrollime eelmist hääletust elektrooniliselt. muudatusettepanek kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada üheksa poolthäält. hääletus, äh, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, kes on poolt? vabandust, ma eksisin, tegemist on nimelise hääletusega. mu hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kuuskümmend viis häält vastu. lõige kaksteist. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kontrollime lõiget number kaksteist, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada nelikümmend kolm poolthäält. president jätkab ma pole täna üldse eksinud. kontrollime seda. ma võin kõigi eest hääletada, kui vaja. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis häält vastu, kakssada üheksakümmend üks poolt, muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu. erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek kolmkümmend viis, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmesaja kahekümne nelja poolthäälega. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? hääletame lõiget number kakskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? järgmisena muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. lõige kolmkümmend kaks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige nelikümmend seitse, kes on poolt?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 vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend viis, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja järgmisena hääletame seitsme, lõiget seitsekümmend viis, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu kolmkümmend kaks. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend kolm nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seega kolmkümmend üheksa langeb ära ja seega kaheksa, lõige kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lõige üheksakümmend üheksa nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige sada üks. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. lõige sada, sada kaks nimeline hääletus. hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. lõige sada neli, poolt, vastu äh,, vastu võetud. Sad-, lõige sada kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd nimeline hääletus, lõige sada kakskümmend üks. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks nimeliselt. hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. nüüd kolmes osas lõige sada kakskümmend neli. esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek äh, kakskümmend kaks nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd äh, lõige sada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada kümme poolthäält. muudatusettepanek kaks nimeliselt. hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. muudatus kolm nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunkt G, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. põhjendus punkt L, nimeline hääletus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt R nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. põhjenduspunkt X. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kas keegi soovib seda kontrollida? olgu, põhjenduspunkt X, eh, põhjenduspunkt AC kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapoolt eh, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud vastu võetud. muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. põhjendus punkt AS kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A, U. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus nimeliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud nelisada viiskümmend kuus poolthäält, viiskümmend vastuhäält, kuuskümmend viis erapooletut. palju õnne! Okay, make the announcements now. Yeah. Okay, where are they? Uh, in the green, green file. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην αιτιολόγηση ψήφου, kallid kolleegid, enne kui me läheme hääletusselgituste juurde, mul on teile paar teatist. nimelt äh, nõukogust äh, jõudis minuni äh, ettepanek esimeseks lugemiseks ja komisjoni seisukoht selles osas, mis puudutab dokumenti, mille pealkiri äh, teile homseks äh, avalikustatakse. So that's it? Is that one? That's it. All right. Λοιπόν, προχωράμε σε αιτιολογήσεις ψήφου. Ühesõnaga nüüd hääletusselgitused alustagem äh, proua Valeoni raportist, sõna saab härra Baltšo. härra president, kaks minutit, ma paluksin pausi, et äh, ma saaksin rahus rääkida. ühe minuti saate, ütleb härra president dear colleagues please uh,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 Προχωράμε σε... Προχωράμε σε επεξηγήσεις ψήφου... Kallid kolleegid, nüüd siis hääletusselgitused. Äh, proua Valeni raport, härra Paltsu, teil on üks minut. Suur tänu, härra president. Selle resolutsiooni hääletus võeti vastu. Äh, hääletusel võeti äh, see resolutsioon vastu eesmärgiks on siis andmete kogumine liikmesriikides, selle klassifitseerimine ning äh, majanduses osalejatele informatsiooni avalikustamine. ja täiesti selgelt äh, on meil selliseid meetmeid turgude toimimiseks vaja. samas aga Euroopa Parlament võttis vastu seadusandluse, mis sellele aga vastu läheb Euroopa Liidu tasandil peavad kõik meetmed jääma neutraalseks ega saa sekkuda turgude tegutsemisesse. nii ütleb meie resolutsioon praegu. selle parlamendi enamus ei ole aru saanud, äh, millise õppetundi fina-, õppetunni finantskriis meile on andnud ja endiselt jätkatakse siin neoliberalistlike dogmade toetamist. sellises strateegilises valdkonnas on see täiesti äh, vastuvõetamatu ja seega ma ütlesin ei sellele resolutsioonile härra Jaar, härra president, mõistagi, selline infrastruktuur on väga oluline meie õitsengu tagamiseks Euroopas eh, ning tarnekindluse tagamiseks. meil on vaja energiapoliitikat, eh, mis on ka tõhus ja ainult juba üksi sellel põhjusel on ülioluline, et Euroopa Parlament eh, osaleks aga ka võtaks endale kindla koha nende asjade üle otsustajate seas. ja ühesõnaga ma paluksin, et komisjon oma blokaadi tühistaks ja annaks parlamendile õiguse mm, ka otsustada. härra Tšarnetški, teil on sõna, palun järgmisena. suur tänu, härra president. ma teen väga lühidalt see mõte ise on ju Nobel. ja eriti mulle meeldib see, et survestatakse just nimelt keskkonna aspekte osas kõige rohkem, kuid keskkonnakaitse on praegu sattunud selleks argumendiks, mida kasutatakse Nord Streami äh, torujuhtme vastasteks, vastaste aspektidena. Äh, aga keskkonnakaalutlused jäid siiski ähm, tahaplaanile, see projekt sai heakskiidu ja ärgem unustagem seda, et poliitikas ei tohi olla silmakirjalik. Nord Streami puhul oli seda silmakirjalikkust ikka väga palju. härra Paška saab sõna järgmisena. suur tänu sõna saamast äh,, härra esimees, härra president kahe tuhande üheksanda aasta algusest oleme me näinud, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei suuda teineteist aidata äh, gaasitarnete või elektrienergia tarnete osas. kaks äh, ida ja lääne äh, võrk paraku ei sobi omavahel kokku, neid ei saa ühildada ja seega on väga oluline, et tarnijad edastaksid olulist infot selle kohta, kas nad on ka suutelised energiat tarnima. Euroopa Komisjoni peaks see informatsioon jõudma ja siis välja selgitama, kus on kitsaskohad. nii et seega peaks olema täiesti võimalik teavitada äh, ohustatud riike öelda, kus on äh, võrkudega probleeme. ja sellepärast on väga oluline toetust avaldada nõukogule ja komisjonile seoses informatsiooni edastamisega e-, elektrienergia kohta. suur tänu, järgmisena Ukraina olukorra kohta koostatud resolutsioon härra Uspaskitš suur tänu, härra president. lubage mul rõhutada isiklikku toetust äh, valimistulemuste osas Ukrainas, mul on väga hea meel, et rahvale anti võimalus äh, vaba tahet väljendada. me oleme näinud seda, et äh, Ukrainas mitte ainult ametkonnad, vaid ka rahvas tahab järgida demokraatia rada ja ma tõesti loodan, et need valimised äh, toovad seda rada pidi Euroopale nad lähemale. ja et äh, see panustab äh, ka silla loomisele Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. sellest me peaksime ainult rõõmu tundma. ja ma tõesti loodan ka, et viisarežiim Ukrainaga lihtsustatakse suur tänu, järgmisena härra Kalinovski. suur tänu, härra president. Ukraina resolutsioon on väga hästi tasakaalus ning see annab meile väga objektiivse ülevaate tänasest olukorrast. Ukrainale jääb üle ainult äh, soovida edu raskustest ülesaamiseks ja ühiskonda jaatavate lõhede ületamiseks ma tahaksin viidata ka sellele, et äh, härra Stefan Bandera on nimetatud äh, Ukraina kangelaseks ja on oluline, et äh, tema organisatsioon ja kõik teised satuksid äh, et Bandera ja teised sellised organisatsioonid, kes rahvamõrva läbi viisid, toodaks kohtu ette ja et sellised ajaloolised sündmused tuleb hukka mõista, aitäh. härra president, mul oli suur au olla Euroopa Parlamendi vaatleja valimiste esimeste vooru ajal ja ma pean ütlema, et Ukraina ühiskond sai väga hästi hakkama, valimised olid läbipaistvad ja demokraatlikud, hoolimata sellest, et valimissüsteemi viimasel hetkel muudeti. täna on vaja Ukrainas poliitilist ja majanduslikku stabiilsust ja me peame austama Ukraina rahva valikud, me peame toetama samme, mis aitavad Ukrainale praegustest probleemidest üle saada. Euroopa Liit peaks saatma Ukrainale selge sõnumi, et äh, me oleme Ukrainale avatud ja kui me tahame Ukrainat näha Euroopa Liidus, äh, siis äh, me peaksime kõigepealt tühistama viisanõude, ma arvan, et see, need valimised kiirendavad meie tööd selles suunas. härra Tšanetški. härra president, lugupeetud daamid ja härrad minul oli suur rõõm olla äh, vaatlejate hulgas Ukraina valimistel äh, nii esimesel kui teisel valimiste voorul ja ka mõned aastad tagasi osalesin ma Ukraina valimistel äh, vaatlejana. ma tahaksin omalt poolt öelda, et meie peame kohtlema Ukrainat koostööpartnerina, me ei tohiks püüda sekkuda Ukraina hääletajate, Ukraina valijate valikus ja minu ja ühe fraktsiooni, ALDE fraktsiooni liidri avaldused ei, ei olnud üldsegi kohased, kui nad ütlesid, et uued liidrid saavad olema, olema Moskva-meelsed, aga esimesed külaskäigud toimuvad siiski Brüsselis ja me peame vaatama äh, fakte ja kohtlema Ukrainat oma partnerina. mul on väga hea meel kuulda uue presidendi äh, uusi sõnu, uus president ütles, et äh, härra Kalinovski äh, uus dekreet saab tema poolt tühistatud. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ καταψήφισα την έκθεση διότι την, το σχέδιο ψηφίσματος, διότι το θεωρώ... Ε... President, ma hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku vastu. tegin seda sellepärast, et usun, et resolutsiooni projekt äh, oli tegelikult oma äh, sisuliselt sekkumine Ukrainas siseasjadesse ja selle sisu oli minu jaoks täiesti vastuvõtmatu. ma usun pealekauba, et ukrainlased äh, ei saaks kasu Euroopa Liiduga liitumisest, vaid nad pigem kannataksid selliste arengute all. Nad äh, peaksid äh, kannatama ümberstruktureerimise kahjulike mõjude all. see on veel üks täiendav põhjus, miks äh, ma hääletasin selle resolutsiooni vastu. ja veel võin ma omalt poolt öelda, et selles resolutsioonis mainitakse mitmeid asjaolusid, Äh, seoses äh, sõjakurjategijatega, mis on minu jaoks vastuvõetamatud. härra Paška. slovo, pán predseda. Äh, politické vedenie na Ukrajine sa zmenilo. Obyvateľstvo Suur tänu. Ukraina poliitilised liidrid on vahetunud, aga rahvas on ikka sama. rahvas on sama vaene ja elab riigis, millel on tegelikult palju looduslikku rikkust ja väga suur äh, potentsiaal. Nad loodavad, et Euroopa Liit, äh, ma arvan, et Euroopa Liit peaks jätkama oma püüdlusi Ukrainaga äh, tihedamal koostööl, me peaksime jätkama dialoogi teel, Ukrainal on vaja abi Euroopa Liidult, mitte Ukraina valitsusel, mitte Ukraina poliitikutel, vaid Ukraina rahval Euroopa Liidu ja Ukraina koostöö tulemusena õnnestub meil jõuda positiivsetele, positiivsete tulemusteni ka majanduse vallas ja ma arvan, et me peaksime seda ära kasutama. härra Hännan. härra Hännan, ma annan teile sõna. ma olen juba kaks korda üritanud teile sõna andnud, palun, teil on kaks korda sõna Ukraina vallas ja siis annan ma sõna ka veel teile Valeani raporti vallas, aga kõigepealt Ukraina. Thank you, Mr President suur tänu, president. Nõukogude kommunism oli kõige mõrvarlikum äh, ideoloogia, mille inimesed on välja mõelnud. see on tapnud kõige rohkem inimesi kui ükski teine poliitiline süsteem ja ebaproportsionaalselt äh, palju kannatasid ukrainlased ja see tragöödia jätkub. Ukraina nimi tähendab äh, midagi nagu piiri ja ja Ukraina ongi praegu piiri peal, Ukraina e-, seest jookseb piir slavofiilide ja Euroopa-meelsete vahel. mida me saaksime teha äh, aitamaks seda riiki? me saame pakkuda neile avada oma turud Äh, ukrainlased on haritud äh, ja ettevõtlikud inimesed, äh, aga seal on tööjõud suhteliselt odav, hinnad suhteliselt odavad, kui me nad võtame vastu Euroopa Tolliliitu, parandame me oluliselt nende elukvaliteeti. selle asemel surume neile rohkem peale bürokraatiat, üritame neid korporeerida Euroopa Liidu struktuuri, struktuuridesse ja seda nad ei soovi, nad ei soovi al-, almuseid, nad soovivad võimalust müüa. και τώρα κύριε Κάναν έχετε το λόγο επίσης για ένα λεπτό για την έκθεση Βαλεάν veel kord, härra Hännan, üks minut valeandme raporti puhul. me unustasime teid panna nimekirja. suur tänu. inimloomus on selline, et kui midagi ootamatut juhtub, siis eh, me üritame fakte kohaldada omaenda ettekujutustega. seda nimetatakse psühholoogide pealt kognitiivseks dissonantsiks. niisiis kui referendumis eh, öeldakse ei, siis inimesed siin ütlevad, et inimesed soovisid lihtsalt rohkem Euroopat, eh, kuigi see ei olnud ju nii. see sama kehtib ka praeguse majanduskriisi puhul, majanduskriis tekkis, sest meil lõppes raha otsa, me kulutasime oma ressursid, eh, raiskasime ära kogu krediidi ja nüüd siin öeldakse, et meil on rohkem Euroopat tarvis, rohkem Euroopa invas-, infrastruktuuri, suuremat eelarvet, härra president, see on järjekor-, veel üks doos sellest ravimist, mis põhjustas selle haiguse. seitsmekümnendatel nägime juba, mida see tähendab, see tähendab SKT vähenemist, tööpuudust, stagnatsiooni ja seda, et meie maailmajagu langeb veelgi tahapoole meie, võrreldes meie rivaalidega, sulle. nii. nüüd järgmine hääletus Euroopa, või järgmine jah, hääletus ÜRO Inimõiguste Nõukogu, proua Andrikiene. suur tänu, president. ma toetasin seda resolutsiooni ja ühe koostajana tahaksin ma kommenteerida natukene Goldstone'i raportit, mida mainitakse resolutsioonis. see raport näitab veel kord, et äh, sõda sõjad, sõda pidavad osapooled ise, kui nad viivad juurdlust läbi, ei saa need juurdlused olla sõltumatud. meil on tarvis äh, läbi viia korralik juurdlus sõjakurjategijate ko-, kurjategude kohta, me peame tervitama seda fakti, et Goldstone'i rap-, raport on nüüd vähem vastuoluline ja seega vastuvõetavam peamine õppetund siin, siin oleks, et me peame pingutama selle nimel, et Euroopa Liit oleks rohkem kaasatud selles protsessis, mitte ainult juurdluste läbiviimisel öö, oletatavate sõjakuritegude puhul, vaid me peame tegutsema ka ennetustöös Lähis-Ida piirkonnas, suur tänu. suur tänu, härra Kastler, üks minut. president, daamid ja härrad rahvapartei eh, ja kolleegide nagu Elmar Brokk nimel sooviksin ma öelda, et ma olen šokeeritud, et meie muudatust, eh, mis puudutas usuvähemuste kaitset, ei võetud vastu. on kohutav see, et me räägime kogu aeg inimõigustest, aga kui me, kui tegemist on inimestega, keda kiusatakse taga nende usuliste veendumuste tõttu, siis tõmbume me tagasi. minu arvates on häbiväärne, et me ei võtnud seda muudatusettepanekut vastu. meie maailma tulevik on ohus, kui me ükskõik milliseid vähemusi ei suuda kaitsta. kuidas me saame väita, et me oleme inimõiguste kaitsja, kaitsjatena esirinnas, kui me nii tegutseme, seetõttu hääletasin ma lõppresolutsiooni äh, vastu. proua Essaja, suur tänu. mina sooviksin toetada härra Kastleri poolt öeldut. ma lootsin ka hääletusel teistsugust tulemust. kahjuks parlamendi enamus otsustas mitte pakkuda sama suurt kaitset äh, usuvähemustele kui teistele. kuigi äh, nad on ju võrdsed teiste vähemustega. Euroopa Liit peab äh, veel kord üle vaatama selle ÜRO Inimõiguste Nõukogu, see on väga erapoolik üksus, absoluutselt mitte neutraalne, Goldstone'i raport on lihtsalt üks näide sellest kuidas äh, oma vaateid suruvad peale äh, sealsed erinevad osapooled. hiljuti võeti seal vastu resolutsioon, mis oli Iisraeli vastane. Euroopa Liit peab äh, tähelepanelikult vaatama, mis täpselt seal nõukogus toimub. härra Hänna. härra president, pärast külma sõja lõppu on öö, ennast kahesajale riigile ÜRO-s peale surunud uus doktriin. mõte on siin selles, et seadused ei peaks tulenema riikide seadusandlusest ja, ja selle rahva tahtest, vaid rahvusvahelistelt tehnokraaditelt, kes vastutavad ainult omaenda südametunnistuse ees. me pöörame ümber nüüd kolmsada aastat demokraatlikku arengut. me eemaldume äh, ideest, et inimesed, kes võtavad seadusi vastu, peavad ka oma valijate ees kuidagi vastutama ja me äh, läheme tagasi ürgaega, kus seadusandjad vastutasid ainult Jumala või enda ees. ja me võimaldame ka nendel rahvusvahelistel bürokraatidel tegutseda öö, äh, piirideüleselt ja suruda oma äh, tahe kohalikele inimestele peale, ma siin tsiteeritsin äh, kohtunik Borkinit USA-st, äh, kes oli Reagani ajal ülemkohtu kandidaat. ta ütles, et ta nimetas seda kuudetaaks. see on küll väga öö, öö, leebe, aga siiski riigipööre. nüüd Peking pluss viisteist proua, härra Papa-Nikolau. suur tänu, härra president. Äh, sooline võrdõiguslikkus on äh, sattunud praegu lisasurve alla. Euroopa Liit on äh, võrdõiguslikkuse osas küll teinud suuri edusamme, kuid Äh, te, on tekkinud oht, et tänane majanduskriis pöörab kõik arengud vastupidiseks. poliitika, mis me vastu võtame, peame tagama selle, et sellisele arengule pannakse piir ja peaks aitama meil tulla välja ka äh, majanduskriisist poliitika, mis äh, toetab soolist võrdõiguslikkust, peab saama meie kõikide toetuse, meie kõigi veendunud toetuse ja täna on käes ka aeg äh, silma vaadata raskele majanduslikule olukorrale. kaks tuhat kümme eelarve nüüd, ütleb härra esimees ja sõna saab härra Van Heke. üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president. meie parlament peaks äh, häbi tundma peaks häbi tundma nende eelarveparanduste üle, mille me praegu vastu võtsime. peaaegu kõik Euroopa liigi, riigid on täna tohutu finants- ja majanduskriisi ees põlvili, tuhanded inimesed jäävad tööta ja ainus, mis meie enda jaoks oleme ära teinud, on siis rohkem vahendeid endale rahmanud, oma töötajaskonda suurendanud ja suurendame niimoodi koormat maksumaksjale, kõik ju teavad seda et kõik need äh, lisandused, äh, need personali lisaliikmed äh, on ju tegelikult mõeldud välja selleks, et leida alternatiivsed töökohad kõikidele nendele sotsialistidele, kes eelmistel valimistel lüüa said. niisiis, on täiesti jahmatav, et ikka ja jälle leitakse igasuguseid veenvaid argumente, kuidas raha saada meie institutsioonidele maksu maksukohvritest ja see on vastuvõetamatu. härra Portas saab sõna. suur tänu, ma tahaksin öelda, et see paranduseelarve, mille me hetk tagasi vastu võtsime, ja need miljonid, mille me vastu võtsime, mis avanevad meile esimesest maist, kogu see otsus ei ole väga hästi läbi mõeldud osa sellest peaks olema suunatud äh, parlamendi, komisjonide ja fraktsioonide mm, töötajaskonna suurendamiseks, äh, neli ja pool miljonit läheb selleks. ja põhjendatakse seda sellega, et Lissaboni leping on suurendanud meie pädevust, kuid kui me kaheksa miljoni euro võrra suurendame ressursse äh, saadikutele uute assistentide palkamiseks, järgmisel aastal juba kuusteist miljonit kaheksa miljoni asemel, vot see on küll äh, täielik liialdus. eriti sellepärast, et järgmisel aastal suurendatakse ka äh, pooleteise tuhande võrra mm, äh, parlamendisaadikute kuuhüvitist ja seega tõusevad paranduseelarves summad kolmekümne kahe miljoni euroni ajal, mil tööpuudus järjest vohab, kaugemale vohab Euroopas ja majanduskriis on tabanud kogu Euroopat, on küll väga rumal suurendada saadikute ressursse ja vahendeid. samal ajal, kui meil ei ole julgust kärpida iseenda kulusid ja meil on ju õigus ka kärpeid kulu, äh, kulusid kärpida äh, saadikutena ja selline samm oleks äh, õigustatud ma tõesti ei saa aru, miks parlamendisaadik, äh, kes saab kolmsada eurot äh, iga reisi eest, mida ta teeb, lisaks äh, sellele, et nad saavad päevarahasid ja, ja nii edasi. ja kõigele tipuks on see kõik veel maksuvaba ka. mulle tundub, et me peame tõesti mõtlema sellele, kuidas me saaksime parandada oma vahendeid, kuidas seadusandlikku tööd paremini teha kuid meil ei ole mingisugust õigust keerata selga kodanikele või suisa neile kõrvakiil anda äh, tavalistele inimestele, kes on tõsistes raskustes. härra Hänen, teil on sõna, palun. suur tänu, härra president. ma olen härra Portesiga ja kommunistidega suure rõõmuga nõus selles küsimuses üle terve Euroopa, Iirimaast Lätini on valitsused äh, raskustes, kuidas äh, finantskriisile ja krediidikriisile vastata, aga meie siin kojas, nagu ikka, äh, suurendame kosmiliselt oma kulusid nii rela-, relatiivselt kui ka absoluutselt. meie eelarve suureneb, saadikute eelarve suureneb, personaliarvud suurenevad ja põhjendus on väga huvitav, mis siin tuuakse. nimelt väidetavalt on meil neid lisakulusid vaja sellepärast, et Euroopa Parlamendile tulevad Lissaboni lepingud lepinguga uued äh, pädevused ja mõneti on see küll ju õige, kuid mitte nii, nagu selle lause koostajad tahavad öelda bürokraatia suurendab ise bürokraatiamasinat. Lissaboni lepingu peamiseks eesmärgiks on lisatulude ja lisatulu toomine nendes, nendele kümnetele tuhandele inimestele, kes on otseselt või kaudselt seotud äh, Euroopa Liiduga ja kelle sissetulek sellest otseselt sõltub. ainus inimene, kelle käest me seda ei ole küsinud, on kodanik ja valija ja tõesti, me peaksime panema selle küsimuse võib-olla nende ette, et kas nad on nõus sellega, et me ise suurendame oma äh, äh, tulusid ajal, mil nemad on silmitsi tööpuudusega. suur tänu ja nüüd äh, ühtne kalanduspoliitika ja kõigepealt saab sõna üheks minutiks härra Uspaskitš. suur tänu, härra president. ma tervitan otsust äh, ühtse kalanduspoliitika kohta sellepärast et äh, me ei saa sellist poliitikat ainult äh, teatud territooriumitega piirata, väga raske on öelda ju, et kas üks või teine riik äh, kalavahendeid paremini haldab või mitte, sest kalad riigipiiri ei tunne. kui me vaatame hiljutisi teaduslikke andmeid, siis suur osa kalaliikidest on täna kadumise ohus ja seega on vaja võtta vastu ühiseid otsuseid nende päästmiseks. mitte ainult Euroopa Liidu tasandil, vaid suisa ülemaailmselt. ja seega selline Euroopa Liidu samm on teretulnud, see on hea näide ka kolmandatele riikidele ja ma loodan, et see otsus, mis räägib ka ühtsest analüüsist, on ähm, kasulik kalandusettevõtetele ja riikidele, vaatamata sellele, kui suured või väikesed nad siis juhuslikult on. ja ma tõesti loodan, et see otsus aitab kaitsta ka äh, kaduvaid kalavarusid ja kalaliike ja seega ma toetan seda täna võetud otsust. suur tänu, äh, proua Toots! suur tänu, härra president! mul ei ole sugugi hea meel siin täna selline raport äh, maha hääletada, siin on üsna mitu positiivset aspekti kalanduse tuleviku jaoks sees, kuid tõsiasi on see, et minu piirkonnas, mis on kalanduspiirkond, on ühtne kalanduspoliitika olnud vägagi laastav. see eelissüsteem igal aastal diskrimineerib Põhja-Iiri kala, äh, kalureid, nende kvoote on vähendatud ja Iiri meres äh, on on äh, näiteks äh, valge kala äh, laevade arv vähenenud neljakümnelt kuuele. nüüd jällegi Põhjamere ja Iiri mere poliitika on täiesti ebarealistlik ja kalapüügivahendid, mis on lubatud öö, Äh, olid küll äh, head kavatsused nende taga, kuid äh, kogu see süsteem on sattunud ohtu, kuivõrd üleöö tuleb minna üle uuele süsteemile. ja kuigi ma olen selle aspekti, mõnede aspektidega vägagi nõus, pidin ma selle kahjuks maha hääletama. suur tänu, proua Andrik Jeene, teil on sõna, palun. suur tänu, härra president ma hääletasin rohelise raamatu poolt ma loodan, et täna panustas Euroopa Parlament oma sammuga parema merekeskkonna loomiseks ehm, ja et ühtne kalanduspoliitika on senisest tõhusam. me teame et, et kakskümmend kuus protsenti kalaliikidest on tõesti ehm, hävimise äärel ja kui ehm, me ei peata nende püüki, siis nad ka kaovad me teame et, et äh, kaheksakümne kuue protsendi võrra on võimalik ähm, kalavarusid suurendada, kui ühe või teise liigi püüdmine lõpp, püük peatada. me teame, et äh, peaaegu kõikide kalaliikide puhul on probleem suur ja me, ja teadlased arvavad, et kalapüük tuleb nii mõnegi liigi puhul täielikult lõputada. suur tänu. Äh, härra Takkula suur tänu, härra president, ma tahaksin kõigepealt tõdeda seda, et äh, mina hääletasin selle rohelise raamatu poolt, meie variraportöör Karl Haklund meile sellise soovituse andis ja ma järgisin seda soovitust, kuid minu meelest me peaksime rohkem tähelepanu pöörama kogu Euroopa kalastuspoliitikale ja meie veekogude olukorrale, see on üks meie suurimatest väljakutsetest, ma olen väga mures selle pärast, et meil on väga palju sellist äh, röövpüüki, mis on täiesti kontrolli alt väljunud Euroopa Liidus ja see mõjutab ka kvalitaati, kvaliteeti. ja tõesti, nüüd on aeg küsimus, et kuidas me saaksime kalavarusid kalasid tõesti jätkusuutlikult säilitada, et tulevikus oleks ka kalastus võimalik. ja kõige olulisem on just nimelt loodusliku kalavarude, näiteks ka loodusliku lõhe mm, äh, toetamine, mina olen pärit äh, Lapimaalt, Soomest, meil on vaja taga, äh, forelle ja lõhekalu tagasi meie jõgedesse, meil on vaja sellist programmi, mis tagaks selle, et need kalaliigid äh, säiliksid äh, looduslikud kalaliigid, säiliksid ja et neid oleks võimalik äh, jätkusuutlikult püüda ka tulevikus ja nüüd saab sõna härra Hänen. härra president, üksteist aastat äh, olen ma siin kojas olnud ja protesteerinud ühtse kalanduspoliitika vastu, sellepärast et sellel on negatiivsed mõjud minu koduriigi kohta. kuuskümmend viis protsenti kalavarudes on just nimelt Ühendkuningriigis, kuid ainult kakskümmend viis protsenti, äh, kuid ainult äh, kakskümmend viis protsenti kvootidest, mis annavad viisteist protsenti tuludest, äh, üldkogutuludest siis meile. aga kõik argumendid on akadeemilised, sellepärast et kalaliigid, kala on põhimõtteliselt ära kadunud, selle üheteistkümne aasta jooksul on tegemist olnud katastroofilise liikide vähe, liigi arvukuse vähenemisega. me peame andma kaluritele põhjuse kuidagi näha en-, nendes riikides, kus kalurid tunnevad ise omanditunnet kalavarude osas, äh, tehakse püüki äh, jätkusuutlikul äh, viisil Islandil, Norral ja muul mu- ja mujal. kuid meie vetes seda nii ei ole, sellepärast et kalurid suhtuvad suvaliselt nendesse vetesse, sest nad teavad, et kui nemad püüdas ja keegi teine tuleb ja püüab neid, see pole kellegi oma, meie, meie jõed, järved ja teised veekogud jäävad kaladeta. suur tänu! kallid kolleegid. tänase istungi protokoll tuleb avalikustamisele, kui keegi selle vastu ei ole, siis võtame need vastu järgmisel korral. sellega on meie istung peatatud ja head nädalavahetust!